fraktsiooni. rahvapartei ALDE ja QNGL fraktsioonid on teinud taotlused komisjonide delegatsiooni liikmete kinnitamiseks. nimekiri nendest äh, kandidaatidest tänase koosoleku protokollis avalikustatakse, kui keegi tänase koosoleku lõpuks ei esita pretensioone, siis on ka need ametikohad kinnitatud AFCO komisjon on teinud tõlgenduse artikli sada üheksakümmend üks